suur aitäh, kolleeg Odin. me kindlasti tegeleme selle küsimuse arutamisega, selle istungi eh, protokoll esitatakse järgmise istungjärgu alguses kinnitamiseks ja me edastame ka resolutsioonid, seega on